kommentaaride eest, mida ma kuulsin ja nende sõnumite eest, mida ma kavatsen edastada meie partneritele G kahekümne kohtumisel. ma tänan äh, volinik Andori, sellega on meil see arutelu lõppenud ja järgmine küsimus meie päevakorras on võitlus tuberkuloosi vastu ja volinik Talit tervitame ja annan talle ka kohe sõna. härra president, austatud saadikud. ma tervitan seda võimalust maailma tuberkuloosipäeval rõhutada komisjonipoolset panust võitlemaks selle haiguse vastu. leiame, et meie edusammud viimasel paari aastakümnel on juba põhimõtteliselt vähendanud tuberkuloosi probleeme, aga me oleme siiski liialt kergekäelisest sellesse küsimusse suhtunud ja kahe tuhande kaheksandal aastal Euroopa haiguste kontrollikeskus andis mõista, et oli mitukümmend tuberkuloosijuhtu ja peaaegu kuus tuhat inimest surid tuberkuloositüsistustesse EFTA riikides see on täiesti vastuvõetamatu, me peame astuma samme, et sellega tegeleda, seda peavad tegema kõik, kõik sidusrühmad. see on täiesti arusaamatu, sest tuberkuloos on ennetatav haigus ja seda on võimalik ravida, et kuidas on nüüd jõudnud sellise kriisini tuberkuloos on seotud mitmete rahvatervisealaste väljakutsetega, mis praegu meil Euroopa Liidus esinevad. esiteks puuduvad vajalikud seadmed tuvastamaks seda, kas tegemist on tuberkuloosiga. üha enam on HIV-positiivseid, kes haigestuvad kiiremini ja hõlpsamini tuberkuloosi. komisjon on teinud algust mitmete algatustega viimase paari aasta jooksul, et võidelda tuberkuloosi leviku vastu. aastal kaks tuhat hõlmati tuberkuloos prioriteetsete tõvede hulka Euroopa Liidus ja pärast seda on komisjon viinud läbi mitmeid uurimusi, muuhulgas on viidud uurimusi läbi ka viiekümne kolmes riigis WHO juhtimise all. me peame vaatama praegust epidemioloogilist olukorda. läbi teadus- ja uurimistegevuse on komisjon toetanud uusi ravivõtteid, ravimeid, vaktsiine, mida kõik oleks tarvis rakendada tuberkuloosivastases võitluses alates aastast kaks tuhat kaks on enam kui sada kakskümmend neli miljonit eraldatud sellesse võitlusesse. aga tuberkuloos levib piiriüleselt, me peame toetama ka väljaspool Euroopa Liitu asuvaid riike. peame toetama seal tuberkuloosi kontrolli alla saamise programme, peame võitlema HIV-i leviku vastu, malaaria, malaaria vastu me peame kasutama ära AIDSi vastase võitluse fondi vahendeid. komisjon on alates kahe tuhande teisest aastast kaheksasada kakskümmend miljonit eurot panustanud sellesse fondi ja alates kahe tuhande kaheksandast aastast sada miljonit. lisaks oleme toetanud erinevaid kliinilisi katsetusi, seda Lõuna-Aafrika riikides, Euroopa riikides, igal pool. ja lõpetuseks. Euroopa Haiguste Ennetamise Kontrolli Keskus on aidanud meil meie tuberkuloosivastase võitluse viia hoopis teisele tasemele. märtsis kaks tuhat seitse pärast komisjoni vastavat taotlust keskus koostas tegevuskava tuberkuloosivastaseks võitluseks Euroopa Liidus. tegemist on sektorite ülese ettevõtmisega, me peame loomulikult suurendama inimeste teadlikkust, peame tagama kvaliteetse ravi kõigile, parandama diagnoosimise võimalusi, peame vähendama tuberkuloosi levikut ja sealjuures loomulikult ka HIV levikut ja üritama võidelda multiresistentsete viiruse tüvedega. me peame ulatama käe kõige haavatavamatele ühiskonnagruppidele. me peame üheskoos tegutsema, saavutamaks oma eesmärk võitluseks tuberkuloosiga. aitäh! suur tänu, volinik Talli! ja nüüd fraktsioonide nimel saavad sõna järgmised kõnelejad. kõigepealt eh, proua Antonescu. suur tänu. antibiootikumide ajastul surmakandja, nii on nimetatud tuberkuloosi. me arvasime, et tuberkuloosi võib põhimõtteliselt sõnastikest juba maha tõmmata, aga tegelikult mitte. tuberkuloos on seitsmes surmapõhjustaja maailmas. ja kurb on tõdeda seda, et viimase paari aasta jooksul on äh, ravimresistentsete tuberkuloosijuhtumite arv suurenenud. aastal kaks tuhat kaheksa oli üheksa koma neli miljonit uut juhtumit ja üks koma kaheksa miljonit surma. põhimõtteliselt igal sekundil, iga sekund keegi kusagil maailmas haigestub tuberkuloosi. seda statistikat tuleb ka siin Euroopa Parlamendis käsitleda selleks, et me mõistaksime paremini, et tohutult palju ka Euroopa kodanikke sureb tuberkuloosi tõttu. mina pärinen sellisest riigist, kus tuberkuloosi näitajad on ikka väga-väga kehvad. kuigi viimase paari aasta jooksul on tuberkuloosi haigestumiste juht, haigestumise juhtumite arv mõneti vähenenud, on enam levinud ravimiresistentset tuberkuloosi viirustüved, mis tähendab seda, et me peame asuma tegutsema, meil on tarvis sidusalt midagi ette võtta, et see haigus kontrolli alla saada me peame loomulikult jätkama tegutsemist Euroopa Liidu tasandil juba seniste olemasolevate meetmetega. peame saavutama kontrolli selle haiguse leviku üle kõikides riikides, parandama juurdepääsu ravimitele, tagama parema kvaliteediga ravi tuberkuloosihaigetele. kõik valitsused peavad mõistma, kui oluline on selline võitlus me peame tegema koostööd oma sotsiaalpartneritega nii hästi kui võimalik, et võidelda selle haigusega, mis meie meelest peaks jääma sajandite taha. me peame seda võitlust pidama üheskoos, me peame toetama teineteist. sest me oleme ikkagi Euroopa Liit, me oleme ühtne liit. suur tänu, proua Antonescu. ja nüüd proua Westlund, üks minut, palun suur tänu, ka mina arvan, et mitte keegi ei tohiks surra tuberkuloosi tõttu. ma nägin Van äh, Ki-mooni täna sõna võtmas rahvusvahelisel tuberkuloosipäeval. tõepoolest, maailmas pidevalt surevad lapsed, vaesemad inimesed ennekõike tuberkuloosi ja seega peame suurendama selle ülemaailmse fondi vahendeid, kes konkreetselt tegeleb HIV, äh, tuberkuloosi ja malaariavastase, levikuvastase võitlusega. aga ärgem unustagem, et ka inimesed Euroopas surevad tuberkuloosi tõttu. me peame peatama multiresistentse tuberkuloosi leviku, peame leidma mooduse ravimaks seda tõbe, mis oleks tõhus kõikide inimeste puhul. Euroopa Haiguste Ennetamise Kontrollikeskus mängib siinkohal väga olulist rolli ja mul on väga hea meel kuulda, et ka komisjon selle teema osas veel sõna võtab. suur tänu ja palun härra Görens järgmisena. aitäh, härra president. meditsiinivaldkonna edusammud ei ole sellegipoolest suutnud tuberkuloosi täielikult välja tõrjuda. seda peetakse vaesete riikide haiguseks aga tegelikult on see suhteliselt kiiresti levimas ka Lääne-Euroopas. mitte ükski riik ei ole tuberkuloosi eest kaitstud. see haigus on meid saatnud juba tuhandeid aastaid. üha enam kerkib esile uusi ravimresistentseid tuberkuloosi viirustüvesid. nii et me peame võitlema mitmel rindel korraga. peame viima läbi meditsiinilisi uuringuid tutvustama ennetavaid meetmeid, hügieeninõudeid. ehk et peame võtma vastu kõige parema strateegia, mida järgida oma võitlustes. mis puudutab meetmete rahastamist, siis eh, esiteks on tegemist eh, olukorraga, kus meie riikide sotsiaalkindlustuse süsteemid peaksid eh, tagama vajaliku meditsiinilise lähenemise tuberkuloosiravis. tuberkuloosihaiged on põhimõtteliselt teinekord äh, abita jäetud. kui me tahame vähendada poole võrra tuberkuloosi juhtumite arvu ajavahemikus kaks tuhat kuni kaks tuhat viisteist, siis me peame võtma aluseks ühe kolmest stsenaariumist, mille pakkus välja fondi president ja peame vaatama, milline kolme stsenaariumist rahastamise osas oleks siis see, mida me peaksime kasutama oma võitluses tuberkuloosi, malaaria ja AIDSi vastu tulevikus, aitäh! suur tänu ja nüüd äh, hiliselt tunnil on kahju teilt äh, mikrofoni ära võtta, aga ma siiski pean seda tegema. ja nüüd järgmised kõnelejad, äh, kolleeg äh, Carvalho. tänan. tuberkuloosi vastase võitluse päeval toonitame poliitilise dialoogi ja kodanikuühiskonna tähtsust selles küsimuses. teatud määral on haiguse levik vähenenud ja tuberkuloosivastase võitluse ülemaailmsel plaanil on üldiselt edu, samas kui mõningates riikides haigestumus kasvab. komisjoni ettepanekud liiguvad õiges suunas ja ma tahaksin viidata koostööle liikmesriikide vahel. meil äh, tuleb toetada vastavaid kliinikuid äh, ja teadusprogramme. tuberkuloosi vastase võitluse võimaluste ja vahendite teaduslik uurimine peab edenema. meil peab olema võimalus arendada välja uued äh, diagnoosimis ja ravimisvahendid. komisjon peaks tegema kõik äh, võitluseks äh, tuberkuloosi vastu, et see haigus täielikult välja juurida kolleeg äh, Blinkevitš, üks minut. tänan, president. me peame võitlema tuberkuloosi vastu, kuna üle kogu maailma kaks miljonit sureb äh, sellesse ja tuberkuloos on äh, kõige levinum laekushaigus meie planeedil ja toob endaga kaasa sotsioökonoomilisi probleeme, alkoholism, töötus, narkosõltuvus äh, ja tihtipeale on sellega seotud ka alafinantseeritud meditsiinisüsteemid vaesemates riikides komisjoni liikmesriigid peavad ähm, kiiresti ja konkreetselt tegutsema, et töötada välja ühised meetmed selle kohutava haiguse vastu võitlemisel, meil tuleb äh, võtta tegevusplaan ja leida finantsvahendeid. olgugi, et tuberkuloos on prioriteetsete haiguste nimekirjas, mille vastu tuleb võidelda, on see võitlus siiski alarahastatud ja me peaksime ette nägema konkreetsed eelarvevahendid, assigneeringud, et paremini seda võitlust suunata. kolleeg Seena Luba, üks minut, palun suur tänu, volinik, kolleegid. täna on äh, ülemaailmne tuberkuloosivastase võitluse päev. tuberkuloos äh, on levinud üle kogu maailma. miljonid on äh, nakatunud, iga kümnes on tõeliselt haige. eriti on sellest probleemist puudutatud teatud haavatavad elanikkonnarühmad. eriti tuleb tähelepanu pöörata multiravimiresistentsele tuberkuloosile ja eriti ravimiresistentsele tuberkuloosile. tähtis on tähelepanu pöörata nendele haavatavatele rühmadele, samuti meditsiinitöötajatele ja meil tuleb äh, leida vastavad finantsvahendid, äh, nelikümmend neli miljardit dollarit järgnevatel aastatel WHO raames tuleb teha tihedat koostööd, nad peavad tegema ka koostööd tegema teiste organisatsioonidega, me peame aitama selles osas kolmandaid riike. nüüd äh, vaba mikrofon. keegi ei soovi köita mu tähelepanu, siis annan sõna volinik äh, Taile. tänan härra president. oli väga huvitav kuulata saadikute sõnavõtte ja ma tahaksin teile kinnitada, et komisjon võtab seda teemat väga tõsiselt. me suhtume tõsiselt nendesse ideedesse, mida me siin parlamendis just kuulsime. me oleme täis äh, otsustavust, et saavutada oma eesmärgid selle haiguse kontrollimisel ja sellised arutelud on eriti tähtsad selleks, et me jätkuvalt oleksime fokusseeritud selle haiguse vastasele võitlusele. Euroopa Parlamendi ja tema saadikute poolne panus on olulise tähtsusega võideldes äh, tuberkuloosi vastu Euroopa Liidus ja teistes riikides. suur tänu, volinik Talli, käesolevaga on see arutelu lõppenud ja nüüd äh, järgmine päevakorrapunkt, äh, raporti lühitutvustus ülemaailmse finants- ja majanduskriisi mõju arengumaadele ja arengukoostööle.